demokraatiaga ning see parlament siin on selle tuleviku Euroopa demokraatia aluseks. suur tänu teile! suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. sellega me oleme arutelu lõpetanud. ma tahaksin omalt poolt äh, teile öelda järgmist. Ähm, mitmed kolleegid võib-olla on sellest ka teadlikud, Benghazis on äh, toimunud rünnak ning äh, Ameerika saatkond ja on äh, pihta saanud ja mitmed saatkonna töötajad on hukkunud. näib, et tegemist on terroristliku rünnakuga ja ma tahaksin sellise rünnaku täielikult hukka mõista. tahaksin väljendada omapoolset toetust Ameerika Ühendriikide vastavale ametkonnale έναρξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έναρξη των ψηφοφορίων. Kallid kolleegid, alustame kohe hääletusega, nii et äh, alustamegi varsti kohe, siin on protseduuriline küsimus, palun. ma tahaksin äh, äh, äh lisada sellele, mida president ütles, äh, et Mm, ma tahaks ka omalt poolt väljendada sügavat kaastunnet mm, hukkunud ameeriklastele. me peaksime mm, laiendama seda kaastunnet ka Liibüa inimestele, kes ei vääri seda, et neid seotakse selle mõne funda-, fundamentalisti poolt sooritatud kohutava rünnakuga. kallid kolleegid neljandal septembril, vabandust, kümnendal septembril ütles kõneleja, on võetud vastu rakendusmeetmeid ning soovitus põllumajanduskomisjonilt õigusakti osas vastuväited sellele ei registreeritud kahekümne nelja tunnise tähtaja jooksul ning eh, need soovitused on seega vastavalt kodukorrale ka vastu võetud ning need jõustuvad äh, ettenähtud ajal ning äh, tänased hääletused pannakse ka lisana protokollile. protseduuriline küsimus. lugupeetud president, nagu Euroopa Äh, parlamendi USA delegatsiooni juht